vastavalt päevakorrale peame me nüüd äh, valima Euroopa Parlamendi asepresidendid. ma olen saanud järgnevad kandidaadid ja ma loen nimed äh, nüüd ette äh, tähestikulises järjekorras. järgmised kandidaadid on siis Aleksander Alvaro äh, Angelili Roberta, Isabel Durand, Otmar Karas, Äh, Miguel Angel Martinez Martinez, Edward Macmillan Scott, Georgios Papastamkos, Gianni Pitella, Anni Podimata Jacek äh, Protasevitš, Laslo Šurjan, Indrek Tarand, Alejo Vidal-Quadras, Oldrich Vlasak ja Rainer Viiland kandidaadid on kõik mulle kinnitanud, et äh, nad on nõus äh, kandideerima. ja palun äh, veel kord võtke istet selleks, et me saaksime hääletusega jätkata. kui mõni kolleeg leiab, et ma neid häirin, siis palun lahkuge saalist. härra Tool, palun wenn Sie so freundlich sein würden, Ihren Platz einzunehmen. härra Tool, palun äh, võtke istet, võtke istet, palun, härra Tool. ma oleksin väga tänulik, kui te nüüd, äh, härra Tool, istuksite ja näitaksite head eeskuju teistele parlamendisaadikutele kui fraktsiooni esimees sagenhaft. Ne? meine sehr geehrten damen und herren wir kommen zur abstimmung lugupeetud daamid ja härrad nüüd liigume me edasi hääletuse juurde ähm, presidendivalimistega äh, sama menetlus saab meil olema äh, ja äh, häälte hääletuse läbiviijad, palun äh, minge äh, hääletuskastide juurde. Poselino, äh, Zolgor, Papanajotov, Bok, Parago, härra Kalinovski, härra Kalifin ja härra Pereio Rodriguez, ma tahan kontrollida, kas kõik hääletuse läbiviijad on kohal, palun minge oma kohtadele Äh, kui keegi äh, ei ole kohal, siis palun andke käega märku, see on loomulikult äh, rumal küsimus, andke palun keegi mulle teada, kui mõni hääletuse läbiviija ei ole siin saalis hetkel. igal juhul Posolino Zorgo, Aimiotov, Bok, Barkov, Kalinovski, Karfin, Rodriguez, palun minge hääletuskastide juurde, kui te seda ei tee, siis me ei saa hääletusega alustada. Or they are right.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 Go. Okay, sir. Ja? Okay, they are near the... Okay. Sind alle da? Ja? Okay. Ich frage noch mal, sind alle Wahlhelfer jetzt da? nii, kas kõik äh, hääletuse läbiviijad on nüüd oma kohtadele jõudnud? tundub, et on nii, äh, kandidaatide arv ületab äh, ametikohtade arvu ja seetõttu äh, vastavalt kodukorra artiklile viisteist lõikele üks toimub meil salajane hääletus hääletussedelitega. ma tahaksin teile öelda, mida artikkel viisteist lõige üks ütleb, ma loen selle teile ette Äh, vastavalt presidendi äh, valim-, pärast äh, presidendivalimiste valitakse asepresidendid ühe hääle sedeliga, need, kes saavad kuni neljateistkümnenda kohani absoluutse häälteenamuse, valitakse vastavalt saadud häälte arvule esimene asepresident on see, kes saab kõige rohkem hääli, teine on see, kellele antakse äh, suuruselt teine häälte arv ja nii edasi. Äh, kui äh, valitakse vähem kandidaate, kui on ametikohti, siis toimub teine hääletusvoor samadel tingimustel selleks, et Äh, ülejäänud vabad ametikohad täita. ning äh, äh, siis on taaskord vaja häälteenamust selleks, et valituks osutuda kui on vaja ka kolmandat hääletusvooru, siis piisab ähm, Eh, suhtelisest hääle enamusest ja võrdsete häälte arvu puhul kuulutatakse valituks vanimad kandidaadid. Eh, hääletussedelitel on ära toodud viisteist kandidaati ja nüüd eh, te peate valima kuni neliteist nime nende hulgast palun äh, märgige ristike äh, kasti sisse, vastasel korral on teie hääletussedel kehtetu. Te võite hääletada kuni äh, neljateistkümne kandidaadi poolt, kui te viisteist kasti täidate ristikesega, siis on ka teie hääletussedel tühine, niisiis maksimaalselt neliteist valikut. kui te Ähm, eksite, teete veo, vea ähm, või muudate meelt, siis äh, visake see vana hääletussedel minema ning küsige endale uus hääletussedel. Äh, te võite vigu teha äh, ja neid ka parandada, kui te seda korrektselt teete ja siis voltige äh, äh, need äh, hääletussedelid kokku, pange need ümbrikusse ning laske hääletuskasti. kas menetluse kohta on küsimusi lisaks härra Konvendite küsimusele, küsimusi ei ole. nüüd on hääletamine meil avatud, palun saali teenindajatel jagada laiali Äh, hääletussedelid ja siis ma palun kõigil hääletada, panna hääletussedelid ümbrikusse ja lasta need hääletuskastidesse, aitäh!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 kas keegi soovib veel hääletada? Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wiederhole meine Frage jetzt zum dritten und letzten Mal. kolmandat korda küsin, head kolleegid, kas te olete kõik oma hääletussedelid hääletuskasti lasknud? väga hea haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? daamid ja härrad, head kolleegid, kas te olete kõik hääletanud? Haben die Wahlhelfer abgestimmt? kas ka hääletuse läbiviijad ise on hääletanud? jah, sellisel juhul on hääletamine lõppenud ja ma kutsun nüüd äh, hääletuse läbiviijaid hääli üle lugema. saalis R sada üks, sellega on äh, istung peatatud ning jätkame tööga pärast kella. ning sellega on praegu siis äh, paus tehtud ning palun hääletuse läbiviijad jätkake häälte lugemisega siis ruumis R null null sada üks.